herr präsident! armsad kolleegid ma tervitan teid äh, ja vastavalt päevakorrale tuleb nõukogu ala- praegu nõukogu avaldus äh, Tšehhi eesistumisaja kava tutvustamiseks ma tervitan siin äh, Tšehhi peaministrit Mirek